ennem kui me hääletama hakkame, on mul teile üks teadaanne. Te vast mäletate, et president esimese mai istungjärgu äh, ajal kehtestas kolleeg Sinatiinosele karistuse äh, vastuvõetamatu mär-, märkuste eest äh, Türgi rahvastiku kohta plenaaristungil üheksandal märtsil. juhatuse koosolekul esmaspäeval, kuuendal juunil vaatasime läbi härra Sinatiinose edasikaebuse ning ühehäälselt kinnitasime eh, presidendi poolt kehtestatud karistuse, et härra Sinodinos peab loobuma kümnest päeva päevarahadest. Ähm nüüd hakkame hääletama